Welcome, friends. We'll... tere tulemast, head sõbrad, alustame koosolekuga. alustame eh, sellega, et ütleme. meil on päevakord eh, kõigi ees siin, kas võime selle vastu võtta sellisel kulul, eh, sellisel kujul ja järgida. kõikides keeltes on täna ka tõlge, välja arvatud Horvaatia, Malta ja keelikeel ja see tähendab, et jõuame juba kolmandast äh, viienda punktini meie päevakorras ja aluta, alustame sellest, et räägime esimesena Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusest CDFOP. Äh, see on äh, meie ühine arutelu, nagu teate, muudatusettepanekute läbivaatamiseks kolme ameti puhul. ja alustame Sedefopist. ning sellega seoses annan on äh, Sandrile sõna, kes on meie raportöör, palun. suur aitäh, äh, lugupeetud esimees, head kolleegid. tahaksin teile meelde tuletada, et kahekümne kolmandal augustil kaks tuhat kuusteist Euroopa Komisjon avaldas ettepaneku uue määruse kohta CDFOP-i jaoks, mis on siis Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus ja eesmärgiks on siis harmoneerida praeguse määruse sätteid eh, detsentraliseeritud ametite kohta, kuid samuti eh, ühtlustada siis ameti eh, missioon ning eesmärgid. täna hommikul tahaksin oma sõnavõtus anda teile kiirelt ülevaate neist saja kahekümne ühest muudatusettepanekust, mis ma sain äh, uue määruse kohta. muudatusettepanekute seast äh, ei leidnud ma ühtegi, mis oleksid sellised, äh, millega me toime ei tuleks, ma usun, et Euroopa Komisjoni ettepanek on kõigi meelest pigem tasakaalustatud. usun, et suudame ka koos edasi liikuda ja jõuame kiirelt äh, raporti vastumõtlemiseni. olen väga õnnelik selle üle, et saan koostööd teha ka meie variraportööridega ja teiste kolleegidega, kes tegid hulgaliselt muudatusettepanekuid. kui nüüd vaadata lähemalt muudatusettepanekuid, siis ma usun, et meie arvamused ühtivad paljudes küsimustes, esiteks meil on vaja tihedat koordineerimist nende kolme ameti vahel, selleks et vältida dubleerimist ja parandada sünergiat. fraktsioonid on nõus ka selles, et on vaja, et kutsutaks Eurofondi Euroopa koolitusfondi äh, esindajaid äh, siis haldusnõukogu äh, koosolekutele. edasi, ameti eesmärgid, komisjoni ettepanekuga piiratakse CDFOBi tegevust sellega, et ta pigem abistaks Euroopa Komisjoni kuid äh, siin on tehtud muudatusettepanekuid, millega tahetakse käsitleda samaväärselt sotsiaalpartnereid, valitsusi ja teisi, ma ise nõustun ka sellega. kolmandaks, haldusnõukogu ja direktori rollide jaotus siin tehti muudatusettepanekuid, millega saan nõustuda, nimelt haldusnõukogu peamiseks eesmärgiks peaks olema tagada strateegiline ametijuhtimine, välja töötada peamised äh, suunad ja direktor peaks siis olema see, kes tegeleb igapäevase ameti äh, administratiivse juhtimisega, tema samuti võtab vastu personali puudutavaid otsuseid ja ka otsuse selle kohta, kui ta peaks soovima asedirektorit nimetada. head kolleegid, te võite ka nimetamise, haldusnõukogu liikmete ning direktori nimetamise kohta muudatusettepanekuid teha. neljas punkt, milles tundub, et meil on ka üksmeel, see puudutab ühenduse kontaktametnikke, äh, me leiame, et meil oleks vaja sellist äh, keskust Brüsselis, äh, me saaksime läbi ähm, nende kontaktisikute siis äh, koostööd teha ametiga ning kuid siin mainiti ka võimalust, et ametil võiks olla oma esindus erinevates liikmesriikides ning viimane punkt, tõlketeenus, paljud meist soovivad, et ametil oleks võimalik kasutada ka teisi tõlketeenuseid peale Euroopa Liidu omade. nii et neil oleks suurem paindlikkus ka neis küsimustes. mõningates teistes küsimustes on vaja veel äh, arutada asju. mõned, mõningates punktides meie arvamused ei ühti, aga kindlasti pingutame selle nimel, et leida kompromisse äh, Äh, nii äh, personaliküsimustes kui ka rahalistes vahendite küsimustes, samuti mis puudutab haldusnõukogu koosseisu. ma tahaksin veel lõpetuseks, lugupeetud esimees, meelde tuletada seda, et meie peamiseks sooviks on äh, hästi koostööd teha koos variraportööridega Sedefopi küsimuses kuid samuti raportööridega, variraportööridega ka teiste ametite puhul. sest et äh, meie eesmärgiks on jõuda ühiste seisukohtadeni kõikide ametite puhul. Eh, mina olen igastahes valmis koostööd tegema ja olen veendunud, et äh, saavutame häid tulemusi, aitäh! suur tänu! kuigi päevakord näitab, et äh, et äh, need kolm ametit peaks äh, olema käsitletud ühe arutelu raames, siis ma saan aru, et raportöör tahaks äh, rääkida kolmest asjast eraldi. tahtsin küsida kõikide kolleegide käest, kas teile sobib see? kui variraportöörid oleme ära kuulanud, siis läheme edasi arutelu juurde. mis puudutab Cedefopi ja siis võtame järgmise. suurepärane, aitäh sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Pavel, kes on variraportööriks, palun. suur tänu, tahan tänada raportööri äh, nende suuniste ja lisamuudatusettepanekute ees ja loomulikult ka kõiki teisi, äh, kes on panustanud kolleegidest äh, Eurofondi ja USA ja CDFOP-i kolmene dimensioon tähendab seda, et on vaja pidada arutelusid erinevate osapoolte mm, poolt ja vastavalt ka neid ameteid Äh, toetavate liikmesriikide poolt. kindlasti peab ütlema, et Cedefopi roll peaks olema kutseõppe ja koolituse tagamine ning oskuste poliitika ellurakendamine Euroopa Liidu tasandil. see amet peab äh, teadmisi looma ning äh, tõendeid esindama selle kohta, et ta on toiminud erinevate osapoolte sidujana, eriti just sotsiaalpartnerite ja ka Äh, valitsuse esindajate vahel ning äh, kindlasti ei tohiks, äh, kindlasti peaksid nad saama hakkama neile eraldatud vahenditega ja minu fraktsioon on pärit nende muudatustega, mis sõltumatud eksperthinnangud toovad ka Euroopa Parlamendi juurde. mis puudutab täitevjuhti, siis peaks olema see ka sisestruktuurides peamine Äh, peamise ülesande täitja ning kui juhtnõukogu on oma otsused teinud, võttes arvesse selle ameti tegevust, äh, tuleb kindlasti ka rõhutada seda, et äh, peab olema tugev eelarve juhtimine ning Sedefopi vanem ametnike hulgast peaks täitevjuhi valima ning ta peaks omama ka tulevikuvisiooni agentuuri puhul Serefopi äh, põhimõtetest lähtuvalt tuleks see inimene valida ja meie toetame seda. mis puudutab äh, tõlketeenust, äh, nii nagu ütles proua Sander, mis on selle ameti tegevuseks vajalik, mina arvan, et peale tõlke Ehm, teenuste, mis institutsioonide poolt on tagatud, võivad nad ka väliseid pakkujaid kasutada, kui need vastavad töötingimustele ja kõrgetele sotsiaalstandarditele ning vastavad ka konkurentsireeglitele. Ehm, ootan koostööd selle äh, raporti kallal ja ootan koostööd tulevikus. suur tänu ja edasi läheme äh, proua Stanska juurde, teil on sõna suur tänu teile mulle sõna andmast, äh, ütleb proua Sitanska. kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle eest, et ta on selle dokumendi meile ette kandnud, äh, kokkuvõtte teinud. see komisjoni pakett on olnud väga hea ja hästi tasakaalus, nii et äh, selle paketiga koostöö on meil olnud tegelikult väga hea. mis puudutab tugevdatud koostööd ametite vahel, siis oluline on see, et me väid-, väldiksime igasuguseid paralleelstruktuure ja Cedefop on tegelikult üks nendest ametitest oluline on ka toetada kutseharidust ja kutsehariduse hea tase tõstab omakorda eh, kindlust eh, tööturul. oluline on meil siinkohal järgida häid praktikaid, tuleb eh, seirata edasi tegevusi, mis omalt poolt toetavad selle FOP-i tegevust. praegu on avalikud kuulamised selle ametiga seotud ja ka teiste ametitega. konsultatsioonide tulemusi ei ole veel äh, selge. niisiis tuleb meil oodata kuni juulikuuni, kui saame teada tulemused. ja loodetavasti need tulemused suunavad meid ka õiges suunas, aitäh! Mariann Harkin, ütleb esinaine, ei ole saalis. kas on keegi, kes teda asendab täna? ALDE fraktsioonis, kas on siin sõnavõtjaid? ei näe, et keegi sooviks. mis tähendab, et lähme QNGL-i juurde. ja proua Kuunemat ka ei ole. kas on keegi, kes asendab? Äh, esinaine vabandab ja ütleb, et nüüd näen teid. Teil on sõna, proua με τις τροπολογίες που προσπαθώ να συμπληρώσω την πολύ καλή δουλειά της. Suur aitäh! Tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest, aga me tahaksime veel natukene täpsustada seda, mille, millega see amet tegeleb, me peaksime vältima igasugust dubleerimist. peame silmas Eurofond ja teisi või siis äh, töökoha tervishoiuametit. ma arvan, et sellel ametil on oma lisaväärtus. töötervishoiuametil on omad ülesanded, aga äh, Euroopa Kutsepäranduskeskus äh, tegeleb äh, oma valdkondadega, me peaksime abistama seda ametit, äh, nii et tema saaks omakorda käe ulatada ka teistele liikmesriikidele ja neid toetada. haldusnõukogu kui ka täitevnõukogu pool peaks olema Euroopa Parlamendil oma sõna sekka öelda, meie seisukohad on kindlasti väga väärtuslikud, meid peaks ka teavitama ameti tegevusest, meil peaks olema võimalik osaleda aktiivsemalt äh, otsuste vastuvõtmises. väga oluline on samuti läbipaistvus kogu ameti töös, selle me peame iga hinna eest tagama ning see on ka põhjuseks, miks tahaksin, et haldusnõukogu liikmed äh, peaksid tagasi astuma, kui tekivad huvide konfliktid see puudutab mitte ainult öö, äh, otsuste vastuvõtmist, vaid ka kogu ettevalmistavat tööd tegelikult. oluline on, et öö, äh, see amet suudaks välja töötada äh, kvalifika-, kõrge kvaliteediga programme, nii et me saaksime nende abil tekkinud lüngad täita. selle nimel olen esitanud ka muudatuse ettepanekuid, mida loodetavasti saavad ka teised kolleegid toetada ning seeläbi äh, määratleme täpsemalt ära ka direktori koha ja tema rolli. lähtume siin ka Euroopa kohtupraktikast. me leiame, et ametil peaks olema samuti piisavalt rahalisi vahendeid, ka personali selleks, et oma ülesandeid täita. ja mis puudutab selle ameti tõhusust, siis äh, tal peaks olema oma esindus ka Brüsselis usun, et paljud kolleegid minuga, jagavad minuga oma seisukohti ja raportööri abiga kindlasti suudame me jõuda ka heade tulemusteni. aitäh! suur tänu teile, proua Kuneva ja nüüd annan Jean Lambertile sõna, palun suur tänu teile, esinejana, vabandust, et äh, jõudsin hilja kohale. olen kõikide kolme ameti puhul variraportööriks ja minu ra-, minu kommentaarid tegelikult kehtivad kõigi kolme puhul. Äh, oleme püüdnud võtta üsna ühtse lähenemise ja võib-olla üks või teine amet saab siin eraldi mainitud. esiteks tahaksin Euroopa Parlamendi rollist ametitega tegelemisel rääkida, see on asi, mille peale peaksime mõtlema väga hoolikalt, sest kui me vaatasime institutsioonide vahelist äh, lepingut äh, ametite puhul, siis rääkisime sellest, et Euroopa Parlament on eelarve kontrolli pädev organ ametite jaoks ja selleks, et olla formaalselt äh, nõukogudes, siis see võib tuua kaasa omakorda huvide konflikti, mille peale peame ka mõtlema. nüüd kui Euroopa Parlament oleks ekspertide eh, määramise koht, nii nagu praegusel hetkel meie tegevus on, eh, siis on hoopis teine jutt, aga rolli osas peame me selguse looma, sellepärast et muidu võivad tekkida küsimused, minevikus on juba olnud niimoodi, eh, eriti ka näiteks eelarvelisel tasandil, et kes kelle taksoarved maksab. üldisemalt ametite kohta võib öelda, et nad peaksid oma nõuandeid ja kogemusi mitte ainult komisjonile edastama, vaid ka teistele institutsioonidele. ning muudatusettepanekud on tehtud vastavalt. oleme teinud muudatusettepanekud, mille eesmärk oli kaitsta ja toetada sõltumatust, mis ametitel praegu on, osaliselt eelarveliselt, aga teisest küljest ka oma tehtava töö osas. siis oleme teinud ka muudatusettepanekuid selle kohta, mis puudutab soolist tasakaalu ametites ja see on asi, mida peaksime vaatama. et millisel moel me saame selle tagada, aga see on kindlasti asi, mis huvitab meid, eh, et seda toetataks. komisjon, Kontrollikoda ja eh, teised samuti. samuti me toetame neid meetmeid, mis annavad väga selge struktuuri äh, aluse nendele sünergiatele, mida me oleme tahtnud vaadata, vältida igasuguseid paralleelstruktuure, eriti kui me räägime vaatleja rollidest ja muust, nii et toetame neid ettepanekuid. samuti oleme teinud mõned ettepanekud, mis puudutavad äh, seda, kuidas selgitada äh, erinevate nõukogude liikmeid, äh, kui tihti on võimalik nende mandaati pikendada me oleme teinud praegu ettepaneku üheks korraks. vaatame, kas see jääb nii või, või muudame seda. siis tehnilisi muudatusettepanekuid oleme teinud ka menetluse kohta. et näiteks äh, direktori tegevust äh, peatada, kui äh, nõukogu seda soovib nii et meil on tegelikult tehnilisi muudatusepanekuid juhtstruktuuride kohta ja kuidas nemad peaksid toimima ning teisest küljest ka sõltumatuse kaitseks oleme teinud äh, mõned muudatusettepanekud. ning äh, eelarve kohta oleme rääkinud sellest, et äh, peaks olema proportsionaalne eelarvekontroll. ametid on täpselt samasugused kontrolli rakendajad kui need ametivõimud, kes hoiavad enda käes hoopis rohkem eelarvelisi vahendeid ja eelarve kontrolli puhul, isegi ESF-i puhul me oleme näinud äh, neid äh, ettepanekuid, siinsamas peaksime tegema täpselt samasugust asja. aga peame igal juhul tagama, et ametite aeg kulub peamiselt ametite töö ja mitte haldusküsimuste lahendamiseks. aitäh! suur tänu! ENF fraktsiooni variraportöör proua Pisoto, kas härra Martin asendab teda? sellisel juhul saate sõna, palun. Take the other one on your võtke palun teine mikrofon, ütleb esinaine. Oui, merci okay., madame le president. jah, aitäh. oluline teema mis puudutab kolme ameti muutmist, meie ei teinud muudatusettepanekuid ja selgitan ka, miks. ja tulen ka selle juurde, mida me juba selgitasime ühel varasemal koosolekul. siin on ettepanekuid, millega me saame nõustuda Need ametid tõepoolest koostavad väga häid raporteid, need analüüsid on head, kuid tihtilugu äh, me näeme, et neid ei kasutata piisavalt ära. tegemist on nagu Mehhiko sõjaväega, palju inimesi, kõik juhivad, otsuseid on raske vastu võtta äh, ning äh, haldusnõukogud tegelikult ei toimi. Need ametid, mis peaksid tegelema töötervishoiuga, töökeskkonnaga, koolitusküsimustega on pigem kommunikatsiooniametid Euroopa Liidus, ehk siis me leiame ja sellega ka paljud nõustuvad, et meil on kolm ametit, aga ühest piisaks. kuid see amet teeks oma tööd tõhusalt tahaksin siinkohal aga ka tervitada proua Sandersi poolt tehtud tööd oma ettepanekutes ja ka praeguses äh, sõnavõtus äh, tõi selgelt välja selle, et äh, ametite tegevuses on veel palju puudujääke. olgugi, et me muudatusettepanekuid ei teinud, me igal juhul pöörame suurt tähelepanu teie poolt tehtutele ning teie ettepanekutele, aitäh! Means... suur tänu! see tähendab, et nüüd on võimalus äh, sõna saada kõikidel, kes sõna soovivad veel, mis puudutab Serefopi. võtame esimese ameti kõigepealt. kas ei ole kedagi, kes sooviks sõna? kas äh, tööhõive peadirektoraadi esindaja komisjonist sooviks midagi lisada? Teil on sõna ei ole ma hoopis äh, naisterahvas, vaid äh, härra Massias äh, olen, ütleb kõneleja. mõningad kommentaarid, mis puudutavad ameteid ja tuleme ilmselt nende teemade juurde tagasi, mis raportöör on maininud, keskendun mõnele nende hulgast. kõigepealt direktori ja personalihaldus küsimused mis äh, juhtivnõukogu poolt äh, on vastu võetud. Te näete, et igapäevane personalihaldus on tõesti direktori pädevuses ja ma arvan, et kõik on juba siin äh, sellega ka päri. et selles ettepanekus ja ka meie ühtses lähenemises on ette nähtud selline võimalus, et see aspekt delegeeritakse tagasi ametile äh, ja proua Lämberts ütles isegi, et äh, erimenetlus oli neil mõeldud välja selle jaoks. ja täpselt komisjoni ettepanekus ongi äh, nähtud ette menetlus, mille puhul, kui igapäevase töötajate haldusega tekib probleeme, on võimalik see küsimus viia tagasi äh, juhtnõukogu juurde. ja meie ühtses lähenemises on see ka rakendatud ja kõikide uute Euroopa Liidu ameti puhul äh, ka, eriti need, kelle jaoks on need äh, viimased määrused nüüd vastu võetud. nii et kõikide ametite üleselt. edasi tõlkimise kohta. Äh, tõlkekeskus on eraldi loodud selleks, et Euroopa Liidu ametite nõudmisele vastata ning need võivad ka tagada vajaliku kvaliteedikontrolli juhtudel kui, et meil oleks keskne teenusepakki, pakkuja ning see oleks kulutõhus ning ametitel on võimalik niimoodi kõikides kahe, kõiges kahekümne kolmes keeles kvaliteedikontrolli ellu viia. ja me teame, et nende ametite ressursid on väga piiratud. nii et äh, need on siis konkreetsed panused sellesse arutelusse minu poolt. suur tänu, edasi läheme järgmise ameti juurde ja raportöör tahab äkki midagi lisada, enne kui, enne kui järgmise juurde üle läheme. tahaksin tänada kolleege tehtud ettepanekute eest ja ütelda neile, et nüüd hakkame tööga pihta, lähtudes teie poolt tehtud kommentaaridest ja koostame selle põhjal kompromissid. aitäh kõikidele! Thank you, then we proceed. suur tänu. ja edasi lähme Eurofondi juurde. ja sõna saab härra Šambu. Muchas gracias, <clears throat> señora presidenta, muchas gracias, queridos colegas. suur tänu teile, esinaine, suur aitäh, head kolleegid. kõigepealt tahaksin ma tänada kõiki variraportööre. ja tahaksin tänada kõiki neid, kes on äh, teinud koostööd ja panustanud. Äh, muudatusettepanekud on olnud väga konstruktiivsed, äh, need on rikastanud meie raportit ma arvan, et meil on mitmeid äh, valdkondi, äh, kus me oleme väga ühtset meelt, kuidas äh, edasi minna ja meie strateegia suund samuti ning seos meie klientidega, näiteks parlamendi asutused ja liikmesriikide ametid, vabakonna organisatsioonid, liikmeid äh, liikmesriikides, kes on kõik tegelikult Eurofondi liikmed, nii et äh, väga palju on siin äh, kokkuleppeid, eriti ka teiste institutsioonide ja ametitega ning ka teised rahvusvahelised organisatsioonid on siia kaasatud. <clears throat> näiteks need, mis on seotud Euroopa Liiduga, äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga ja äh, OECD-ga. ning loomulikult tahame igasugust dubleerimist ja paralleelstruktuure vältida. ja parandusruumi loomulikult on muudatusettepanekute puhul, aruteludeks ruumi on veel piisavalt ja teemasid, mida, äh, millest on võimalik paremini aru saada. üks näiteks puudutab äh, meie asetegevjuhataja küsimust. kui te vaatate sellist agentuuri, kus on sada töötajat praegusel hetkel ja need inimesed äh, töötavad tegelikult neljasaja viiekümne miljoni kodaniku hüveks. siis on selge, et peame vaatama äh, ka äh, võimalust, kuidas midagi siin parandada saaks. oleme nende teemadega tegelenud ka minevikus ja ka praegu on meil vaja silma vaadata sellele organisatsioonile, täitevjuhile, äh, täitevjuhi määramisele ja kõik peab olema objektiivsuse ja professionaalsuse äh, alusel. ainult niimoodi on võimalik meil saada üle nendest mineviku vigadest, mida oleme teinud ma olen näinud ka minevikus äh, neid juhtumeid, kus äh, direktor on äh, surnud ja mina olen tegelikult oma kogemuse põhjal minevikus näinud juhtumeid, kus oli raskusi äh, direktori nimetamisega ja asedirektori omaga samuti, siis äh, meil on olnud reaalset olukordi, kus me oleme olnud konfliktis äh, ja meil on olnud puudus reaalsetest objektiivsetest kriteeriumitest. nii et peame igal juhul tegutsema selle nimel, et need kriteeriumid jääksid paika siis äh, Brüsseli büroo küsimus. Äh, praegu on tegelikult olemas meil esindus, see ei ole Brüsselist mitte väga kaugel, toimib ja see on väga kasulik. nii et ma arvan, et siin midagi väga uut olulist ei ole. aga parlamendi roll ja see, et tagame selget äh, suhted meie olemasoleva Euroopa instrumendiga. siin on meil vaja kindlasti äh, keskenduda kliendile, klient praegusel juhul on Euroopa Parlament, et kas klient peaks olema selle äh, ameti tegevuses kuidagi seotud oluliselt, kas selle juhtimises või strateegilise äh, strateegilise suuna näitamiseks selle ameti jaoks. mina arvan, et me leiame siin optimaalse lahenduse. meil on olemas midagi, mis hästi toimib, kus on ka parandusruumi, aga üks valdkond, kus on laiapõhjaline tuge, äh, tugi, on see, et äh, need ametid, nende, neid kasutatakse praegu liiga vähe, me peame maksimeerima nende potentsiaali ja kasutusvõimalusi. peame mõtlema selle peale, millised muudatused on mida on võimalik ette võtta. ja allhangetest me ei ole rääkinud üldse, aga ma arvan, et siin on parandusruumi ja samuti on vaja arutada, milline oleks soolise tasakaalu äh, saavutamise võimalus. ma ei taha, et siin tekiks sellega probleeme ja tekiks äh, siin äh, küsimusi, kus me räägime soolise tasakaalu sisust. ma ei usu, et siin äh, tekib probleeme nende põhimõtete suhtes, mis parlamendis on. ma arvan, et oluline on laiapõhjaline soolise tasakaalu küsimus Äh, oluline on see ka, kuidas Eurofondi tegevust äh, tugevdada ja mitte jääda siin väikestesse detailidesse kinni. ma arvan, et äh, raskeid arutelusid siin meie ees ei ole. üks asi võib-olla, mis ilmselt selle tööprotsessi kunagi ei peataks, aga vähima konvergentsi valdkond praegu on see, et juhtnõukogu toetaks või võtaks arvesse ka liikmesriikide vaadet selle ameti jaoks. Euroopa ameti puhul on vaja esindada kõiki liikmesriike ja juhtnõukogus peavad nad olema ka esindatud. ja see on küsimus, mida ei ole alati väga selgelt äh, selgitatud. mina olen avatud äh, nende asjade arutamiseks, ma arvan, et siin võib olla kindlasti olulisi argumente, aga meie ootame ja loodame siin rohkem Euroopa ülest ametit, rohkem tõhusamat tegevust ma tean, et eelarve äh, ei ole väga suur, räägime ühest kohtumisest aastas, aga mind huvitaks äh, kuulata ära teie argumendid ning rääkida nende põhimõtete väärtusest ja mõtetest. suur aitäh veel kord kõigile teile panustamise eest ja ma olen kindel, et läbirääkimised jätkuvad äh, väga konstruktiivselt, aitäh! Thank you uh,, madam. aitäh, proua Šoidinovat ei ole siin. proua Ribeiro, palun. aitäh. asendan proua Šoidinovat ja räägin seega ka inglise keeles sellel ettepanekul on kaks olulist eesmärki, eh, ameti eh, ülesanded ning ühine lähenemine. tema ei taha äh, muuta juhtimisstruktuure, aga toetab tripartiitset struktuuri ja tahab, et juhatuses oleks endiselt sama arv inimesi. ta on teinud ettepaneku koos Rahvapartei raportööriga järgmise teie ettepanekuga CDFOP-i ning äh, kolmanda ameti kohta. amet äh, peaks ka teiste liikmesriikide ametitega olema seotud, juhatus peaks olema vastutav strateegiliste otsuste vastuvõtmise eest. Äh, täitev direktor peaks võtma vastu kõik otsused ameti loomise kohta, sisestruktuuride kohta ja peaks samuti nimetama ametisse personali. ülejäänud kaks äh, ametit äh, peaksid oma vaatlevad staatuskoordinaatorid igast äh, fraktsioonist peaksid teavitama oma liikmeid ka täitev, ka juhatuse koosolekutest. oleks vaja ühte esindust Brüsselis ning ametil peaks olema võimalik kasutada ka välistõlketeenuseid, aitäh! Thank you, Javi Lopez, floor is yours. Herra López. <coughs> Eh, bueno, querría hacer algunas consideraciones generales, ver en qué punto. jah, aitäh. paar üldist märkust. me põhimõtteliselt oleme nõus. ja loodetavasti õnnestub meil saavutada üksmeel ka täiskogul. meie keskendusime eelkõige sellele tööle, millega amet tegeleb, seal tehakse väga olulisi asju. pööramisel tähelepanu samuti juhtimisküsimustele. me näeme, et on teatud ühiseid murepunkte, ka teised fraktsioonid jagavad meie seisukohti ja ka raportöör. ja võib-olla kõige olulisemaks erinevuseks on haldusnõukogu liikmete äh, arvu vähendamine. meie leiame järgmist. me arvame, et me ei peaks vähendama liikmete arvu, sellepärast et me tahame, et liikmesriigid oleksid esindatud. see peaks leidma kajastamist ka Eurofondi äh, töös. tegemist on ühise teavitusallikaga, ühise äh, tööga Euroopa Liidus, kuid samuti ka liikmesriikides. ma leian, et kolm ametit ning samuti kolm osapoolt, valitsused, ametiühingud peaksid olema kõik kaasatud, me peaksime vaatama ka, mis haldusnõukogus toimub, kindlasti me räägime sellest ka muudatusettepanekute läbivaatamisel, kui kulusid vähendada, siis see on muidugi ka seotud äh, haldusnõukoguga. Äh, me leiame siiski, et liikmete arvu vähendamine ei, äh, me ei suuda kuidagi hüvitada sellega kaotsi läinud esindatuse vähenemist. nii et ma tahaksin üle korrata, me peaksime tõepoolest mõistma millega on tegemist, me peame hästi, me peame arvestama ka selle tööga, mida tehakse selles ametis. põhimõtteliselt see on ju väga positiivne, siin räägitakse analüüsidest, sellest, et tegemist on kolmetahulise ähm, ametiga. peame parandama kolme ameti koordineeritust, nende omavahelist koostööd, ka parlamendi ähm, osalust me peame samuti tagama selle, et ametil oleks piisavalt vahendeid selleks, et oma tööd teha, sellepärast et see tagab ka ameti sõltumatuse, kuid samuti peame tagama haldusnõukogu äh, sõltumatuse ning peame käsitlema direktori äh, nimetamist. suur aitäh, härra Kerik, et ei ole siin võib-olla. proua McIntyre soovib teda asendada, ei, et see erist ei ole kedagi Lynn Boylan kuuest. No one is representing the GUE. ei, ka kuuest ei ole kedagi. Jean Lambert, palun. jah yeah,, I m shadowing all. jah yeah mina olen variraportööriks kõigis kolmes äh, rap-, mm, raportis. leidsime, et see oleks parem lahendus. Dublini ametikohta paar märkust. mis puudutab juhatust, siis me ei tee muudatusettepanekuid, oleme väga rahul eh, sellega, et see on kolmetahuline amet eh, ning et ka liikmesriikide panus eh, tuleb arvesse. oluline on, et kõik liikmesriigid oleksid kaasatud, võttes arvesse seda, et see töö puudutab neid kõiki ning lähtub ka teabest, mis saadakse liikmesriikidest. mis puudutab lisa esindusi, siis me toetame seda, et Brüsselis oleks oma esindus, me teame, mm, kuivõrd väärtuslik see meie enda töö jaoks on, kuid te tegi-, kuid ma arvan, et kui tuleks valida, kas teha Brüsselisse või ka mujale, siis me peaksime seda küsimust vähemalt kaaluma. Need on kaks sellist spetsiifilisemat äh, küsimust, mis tõenäoliselt tõstatuvad seoses Dublini ametiga aitäh. Thank you, then I will give the floor to Mr Gerike. härra Gerike, teil ei ole midagi lisada? FTD, palun. Sì, grazie Presidente e grazie. proua Agea, jah, aitäh. aitäh ka härra Šampoonile ettepaneku eest. ma usun, et meie töö peaks keskenduma ja ka oma muudatusettepanekus olen üritanud seda saavutada, nimelt, et me peaksime keskenduma konkreetsetele eesmärkidele, kulude vähendamine, läbipaistvuse suurendamine, ameti tegevuse ratsionaliseerimine. oluline on välja tuua sotsiaalse dialoogi osatähtsus ning tööhõive edendamine. Eurofond teeb koostööd ei, aga mõneti äh, jagab oma algatusi ülejäänud kahe ametiga ja me peame kuidagi ratsionaliseerima seda äh, kolmekesi tehtavat tööd, nii et ei tekiks dubleerimist, vaid pigem sünergia erinevate ülesannete täitmisel. see ei puuduta muidugi mitte ainult neid ameteid, vaid ka komisjoni poolt tehtavat tööd peame arvestama ka teiste eh, riiklike ja Euroopa Liidu eh, ametitega, organisatsioonidega, mis töötavad, eh, mis teevad tööd tööhõive valdkonnas. maailma Tööorganisatsioon näiteks. ja me peame jõudma tegelikult oma tööga on selleni, et äh, kõik need organisatsioonid, ametid üksteist täiendaksid, mitte ei koondaks üksteise tegevust. veel üks märkus ja sellest räägin ka oma muudatusettepanekutes. nimelt see amet abistab Euroopa Liidu Komisjoni ja teisi ja seega peaks Eurofond oma tegevust kiirendama nii, et pidevalt oldakse sünkroonis teiste institutsioonide tegevusega ja muuhulgas ka Euroopa Parlamendi komisjonide tööga, sellepärast et väga tihti raportid tegelikult ametilt tulevad alles pärast meie töö lõppu ja päris ausalt öeldes sellest ei ole ju suurt kasu tööhõivekomisjonis, kui saame Eurofondi raporti alles siis, kui meie oleme juba oma arvamuse koostanud. pärast Dublini külastamist eh, leian, et me peaksime ikkagi moderniseerima ja päevakajastama ka seda, kuidas viiakse läbi analüüs, kuidas kasutatakse internetti, ma arvan, et me peaksime neid uusi vahendeid võimalikult tõhusalt, nii et meil oleks äh, neist ka tegelikult äh, abi nende uurimuse ja analüüside puhul, mis Eurofond äh, koostab. on ka selliseid aspekte, kui, kus me ei nõustu raportööriga, oma muudatusettepanekutes muuhulgas tahaksin, et valitsuste esindajaid oleks kõige rohkem üheksa, praegu on igal liikmesriigil oma esindaja. sama käib samuti eh, töötajate organisatsioonide kohta, me peame eh, rotatsioonisüsteemi sisse viima, nagu eh, see on ka Euroopa Liidu Nõukogu puhul ja samuti peaksid olema kaks komisjoni esindajat ning kaks sõltumatut eksperti, kes nimetataks ametisse Euroopa Liidu Parlamendi ettepaneku alusel. haldusnõukogu liikmete tuleks nimetada alles pärast seda, kui nad on allkirjastanud deklaratsiooni, mis puudutab nende huvide konflikti, konflikte ja nende puudumist täpsemalt, see on hädavajalik selleks, et tagada läbipaistvus. ja nüüd selle juurde, mis ta härra Šampoon ütles äsja, ma arvan, et see on päris kõnekas, võttes arvesse praeguseid äh, tavasid. liikmete mandaat äh, peaks kestma kaks aastat, mitte neli ning pärast seda astuks ametisse uus äh, liige, nii et tagada kõikide liikmesriikide võrdne esindatus ja see, et kaitstaks nii Euroopa Liidu kui Eurofondi huve ja see tagaks ka tasakaalu liikmesriikide esindatuses, aitäh! Thank you uh...! suur aitäh, härra Martin, palun! Merci, aitäh! teen hästi lühidalt. minu eelnev sõnavõtt tegelikult kehtis kõige kolme ameti kohta. Thank you uh,. Then uh, I open the floor for hästi, seega siis, kes soovivad veel kommenteerida? Who are not shadows? Uh, commission. komisjon, härra Mas võib-olla soovib midagi lisada? Thank you very much uh,, chair. aitäh. tahaksin samuti ütelda, et need märkused, mis tegin enne juhatuse ja direktori kohta. ja mis puudutab äh, tõlke äh, kasutamist, äh, käib kõigi kolme ameti kohta. aga tahaksin kasutada võimalust selle eest, selleks, et tänada komisjoni raportööri ja variraportööri nende pingutuste eest, mis te teete selleks, et ühtlustada ettepanekuid kõigi kolme raporti puhul komisjon tegi need ettepanekud paketina ja mitte ainult seetõttu, et need kolm agentuuri on tõesti ühelaadsed, vaid ka sellepärast, et suur osa sätteid tegelikult on samad kõigi kolme puhul. ja äh, ka ühtse lähenemisega, milles leppisid kokku Euroopa Parlament, Nõukogu ja Komisjon kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal meie jaoks on oluline, et äh, viidaks omavahel kokku samuti äh, siis lõplikud need äh, ettepanekud ähm, nende kolme agentuuri puhul. üks märkus veel Euroopa Parlamendi esindatuse kohta juhatuses ma tahaksin meelde tuletada, et ühtses lähenemises tõesti oli ette nähtud taoline esindatus kui kohane, siis võiks äh, Euroopa Parlament nimetada ühe enda liikme ja nii on see olnud äh, teatud agentuuride puhul, äh, mis, mida rahastatakse erinevatest allikatest. ka, aga siin oleks siis ka vaja selget äh, põhjendust selleks, miks seda liiget on vaja neisse ametitesse Euroopa Parlamendist. ja ka juhatus siis sellega praegu lõpetaksin. aitäh! aitäh ja siis läheme edasi. raportöör, kas soovite midagi lisada? palun. jah, madam. jah pikk kõne, suur aitäh ja jätkan tööd väga optimistlikult, olles ära kuulanud kolleegid. Sort of... aitäh, kallid kolleegid. mul on tunne, et siin teie vahel on teatud sarnasus ähm,. siin on isegi nagu selline viigi osa, aga nüüd ähm, härra Tatš, EU osa, palun Dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Przewodnicząca, drogie koleżanki, drodzy koledzy. Jako sprawozdawca... Suur aitäh! kolleegid, raportöörina ähm, selle agentuuri kohta tahan öelda ainult paar sõna, sellepärast et väga paljud küsimused, mida mulle kolleegid on esitanud või mis on juba täna tõstatatud, viitavad sellele agentuurile. oleme väga head koostööd teinud selleks, et püüda välja töötada ühist lähenemist nende kolme agentuuri suhtes. isegi, kui neil on oma spetsiifilised omadused. Neid tuleb vaadelda eraldi seisvana. küll aga me peame selle kolmepoolse struktuuri vaatama, mis äh, peegeldub nende agentuuride koosseisus ja selles, kuidas nad töötab. see kolmepoolne struktuur on tegelikult hädavajalik selleks, et agentuurid oleksid olukorrast informeeritud erinevates liikmesmaades, see struktuur äh, lubab agentuuridel kasutada ja levitada häid praktikaid, häid tavasid ning et jõuda ettevõteteni, töötajateni kogu Euroopas. komisjoni poolt esitatud ettepanekud on asi, mida ma küll toetada saan. seosed teiste agentuuridega näiteks, CDFOP-i ja Eurofondiga, minu arvates see on hea mõte. ja samuti meetmed, millega võideldakse pettuste, huvide konflikti vastu. ma arvan, et see on tähtis ja samuti me peame tagama ka selle, et töö ei kattuks. see on väga oluline, kui te mõtlete selle peale, et on üldine surve Äh, riigi raha kasutamise suhtes, avaliku raha kasutamise suhtes on vaja tagada seda, et maksumaksjate raha kulutatakse mõistlikult. muudatusettepanekud on esitatud, ma aktsepteerin neid, paljusid küsimusi on võimalik selgitada äh, nende muudatusettepanekutega, minu arvates on muudatusettepanekute plokke, mis keskenduvad eesmärkidele, koostööle kolmandate riikide ja rahvusvahelise organisatsioonidega, informeerimise strateegia, eh, huvide konflikt, koosseis, eh, juhatuste ametisse nimetamine, ajalised piirangud juhatustele. ma kuulasin suure heameelega seda, mis te ütlesite ja kõiki neid muudatusettepanekuid vaadates olen ma väga tänulik selle koostöö eest, mis meil on olnud nende inimestega, kes on töötanud teiste agentuuride, agentuuridega. ma arvan, et see agentuur teeb väga tähtsat tööd selleks, et saavutada kõige kõrgemat võimalikku äh, töötervishoiu tasandit. see on väga-väga tähtis. ja meil on vaja kaasaegset finantsregulatsiooni, mis sellele kaasa aitab tahaksin tänada teid. väga tänada ja ma räägin teistest raportööridest. Sandra ja proua äh, Šabu äh.. ma tahan tänada ka variraportööre. ja kõiki neid, kes panustasid sellesse, et see raport on saanud paremaks, aitäh. Thank you aitäh! see tähendab, et läheme variraportööride juurde, härra Becker, teil on sõna. suur tänu teile, esinaine. mina tahaksin väljendada oma suurimat rahulolu, et on võimaldunud kolme raportööri puhul väga suurepärane koostöö äh, kõigi kolme raporti puhul äh, suurepärane harmoonia ja sisuliselt ka, peab ütlema, oleme me jõudnud äh, väga ühtsele alusele. me oleme vaatlusmandaadiga kolme puhul, me oleme mõningad põhimõttelised muudatusettepanekud ka komisjonile ja komisjonile teinud püüame ühes suunas äh, minna nendega ja ma arvan, et see teeb meie koostööle ainult head. tegemist on fraktsioonide ülese ettepanekuga ja toon siin ainult kolm ettepanekut või kolm äh, näidet, ähm, kus minu arust on väljendatud, et äh, need asjad on hästi õnnestunud. esiteks, mis puudutab täitevjuhi või direktori, kas siis mehe või naise ülesannet OSHA puhul, et vastutav on ei ole ta mitte personali administratiivsete küsimuste eest, meie arust on see põhimõtteline eesmärk. professionaalne juht sellise ameti puhul võtab väga selgelt vastutuse kõige eest, sealhulgas ka inimressursi eest ning juhtimisküsimuste ja eelarve ning eelarve täitmise kohta. mina arvan, et üks äh, ameti asukoht Brüsselist väljaspool on piisav, meil ei ole vaja üle-euroopalist võrgustikku ning üks asi, mis meie arust on väga õige, on see, et kui iga amet äh, võib teiste tõlketeenistusi kasutada, minu arust peaks olema me kindlasti äh, täitevdirektori pädevuses selline otsus teha. ja lõpetuseks on minu arust oluline pidada mikroettevõtete ja VKE-de ülesanneid äh, läbi ametite töö tuleks neid ettevõtteid just toetada ja ma arvan, et ühtne koostöö aitab meil sihile jõuda. suur aitäh raportööridele, variraportööridele ja kõikidele kaastööd teinud kolleegidele, aitäh! aitäh, härra Kristensen, teil on sõna. aitäh, proua esinaine aitäh raportööri tehtud töö eest, mis ta on siiamaani teinud ja kui ma vaatan esitatud muudatusettepanekuid, siis ma tunnen ennast kindlalt. me jõuame hea laiapõhjalise kokkuleppeni paljudes teemades. minu jaoks on kõige olulisem on ta-, kaitsta ja tugevdada partnerlust äh, agentuuride vahel, et ta suudaks, nad suudaksid teha oma olulist tööd ja teha seda efektiivselt selleks, et paremini neid eesmärke saavutada, olen ma esitanud terve hulga muudatusettepanekuid, mille, mida arutame eelseisval variraportööride äh, koosolekul. et sekretäriaat ja raportöörid äh, töötavad äh, koos, nii et me leiame ühise lähenemine äh, teemade kallal, mis on olulised nendele ametitele, aitäh! aitäh! Renate Weber ei ole siin. proua Bermejo ei ole siin. Jean Lambert on lahkunud. EFTD on teatanud, aga nad ei, siin ei ole kedagi, kes sõna võtaks. härra Maida ei ole samuti siin. Yes Uh, that means that I'll give the floor to the commission, Mr Maas. see tähendab, et ma annan sõna komisjonile, härra Maas, kas te võiksite omapoolseid kommentaare lisada sellele, mida me kuulnud oleme? suur aitäh, esinejale. tõlkekeskuse kohta ma juba selgitasin põhjuse, miks see tõlkekeskus on, miks kulutõhususe mõttes on see ka parim lahendus agentuuride jaoks ma tahan siin seda viimast, viimast võimalust kasutada, et uuesti rõhutada seda, kui oluline on meie arvates see, et me respekteerime ühtset lähenemist ähm, institutsionaalsele ülesehitustele, ülesehitusele, mis puudutab personalihaldust. see tähendab, et igapäevane personali äh, töö äh, selle teeb tegevdirektor, see on jõuliselt ühine seisukoht ja see kajastub ka meie ettepanekus äh, erakorralises olukorras või erandina tegevdirektor, kui see, kui see tegevdirektor ei saa äh, oma kohuseid täita, siis tuleb ette näha ka mingisugune tagavaravariant. ja see on see koht, kus juhatus võib selle delegeeritud volituse endale võtta, ta võib selle delegeeritud volituse ära võtta direktorilt ja delegeerida selle kellelegi teisele, näiteks mõnele kogenumale suurema staažiga töötajale. see on reegel, mida ei ole kasutatud mitte ainult nendes agentuurides, vaid kõigil, kõigis Euroopa Liidu institutsioonides ja seetõttu see lähenemine on säilitatud ka sellises üldises äh, lähenemises. see ei tähenda muidugi seda, et direktor on muutnud oma vastutust võrreldes praeguse olukorraga? ei, tegevdirektor on jätkuvalt see, kellel on vastutus igapäevase äh, juhtimise eest. küll aga selleks, et näha ette võimalus erakorralises, erakorraliseks olukorraks, kus tegevdirektor oma kohustusi täita ei saa, peab olema ka mingisugune tagavaravariant. praegusel hetkel nii ei ole, see tähendab, et kohe käivituvad juriidilised protseduurid, sellepärast et taolist äh, varuvarianti ei ole. sellepärast just on see ühtsesse lähenemisse sisse kirjutatud, selleks et taoline võimalus äh, juhtkonnal olemas oleks, et nad võtaksid tagasi selle volituse ja annaksid siis selle edasi äh,, nii nagu ma näiteks kirjeldasin, teisele töötajale. nii et ma tõesti kutsun nii raportööre kui komisjoni hoolikalt seda konkreetset äh, klauslit vaatama, sest nagu ma ütlesin, see on täiesti vastavuses ühise lähenemisega, ühiste tavadega. juba väga paljudes uutes hiljuti asutatud agentuurides ja see töötab väga hästi nendes agentuurides, säilitades tegevdirektori rolli täielikult igapäevases personalijuhtimises, aitäh! Thank you uh, and uh... aitäh. see tähendab, et me oleme kõnelejate nimekirja läbi saanud. tööhõive äh, aruanne võetakse vastu kahekümne esimesel, kahekümne teisel juunil ja Šambon ja härra Hautš, tänan teid teie töö eest ja ma võiksin paluda veel raport, küsida raportööridelt, kas te olete huvitatud selle eest, et te tahate veel komment-, äh, kommenteerida midagi lõpus, ei. see tähendab, et võtame järgmise päevakorrapunkti. me oleme natukene päevakavast ette jõudnud, viisteist minutit. aga minu ettepanek on, et me sellest hoolimata võtame päevakorra kuuenda punkti, miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend. ja annan sõna proua Ageale, teil on sõna. Sì, grazie Presidente e volevo ringraziare tutti i relatori ombra. suur aitäh, ma tahaksin tänada kõiki raportööre ja ka kolleege, kes tegid muudatusettepanekuid ja kes aitasid kaasa selle raporti koostamisele miinimumsissetuleku kohta eriti võitlemaks vaesuse vastu. muudatusettepanekute arv näitab, kuivõrd oluline on just praegu see teema, kuivõrd tõsiselt me sellesse suhtume. Euroopa Liidu tasandil on vaesuse tase tõusmas ja me eemaldume üha enam ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkidest vaesuse vähendamise küsimuses, kuid lisaks sellele on endiselt väga aktuaalne töötuse probleem nii noorte seas kui ka pikaajaline töötus me peame silmas pidama samuti robotite kasutusele tulekut äh, ja muud sellist. seega ma leian, et täna me peame just nimelt tähelepanu pöörama sellele, et meil oleksid äh, vahendid võitlemaks vaesuse vastu. me peame vaatama, äh, millised peavad olema meie eesmärgid, kuidas me saaksime kõige paremini lahendada töötuse probleemi ma olen üritanud teha kompromisse, ettepanekuid, analüüsinud äh, tehtud muudatusi ja pean ütlema, et äh, kõik kolleegid on tõesti väga konstruktiivselt, positiivselt panustanud sellesse, see näitab, et meil on ühtne tahe edasi liikuda, vähendada vaesust. muidugi on ka erinevaid arvamusi erinevates aspektides, äh, lähtutakse erinevatest eeldustest, kuid äh, lõplikuks eesmärgiks on ikkagi vaesuse probleemile lahendus leida. raportööride vahelistel koosolekutel me üritame just läbi vaadata erinevad seisukohad ja üritame, kui võimalik, jõuda ühtsete seisukohtadeni lõpuks. ma tahaksin pöörduda ka teiega, teie poole äh, üleskutsega, meil peab olema äh, meie oma roll, me peame olema tugevad ka suhetes teiste institutsioonidega. Euroopa Parlamendil on kaasotsustusõigus, tihtilugu aga kannatame ka nõukogu surve all ja ka komisjoni oma all, aga vähem. ma usun küll, et niivõrd olulise dokumendi väljatöötamine niivõrd olulisel ajahetkel, mida Euroopa Liit praegu läbi elab, mida tugevam, selgem ja konkreetsem on meie otsuse, seda kergem on meil ka teisi äh, Äh, institutsioone kaasata ja sundida neid arvestama meie seisukohtadega. täna seisame me sisulise valiku ees otsustada nimelt selle üle, kas meie töö on lihtsalt seisukoht ja mis lõpuks jääbki selleks, äh, jääbki paberile ja millele ei järgne konkreetseid samme või siis öö, äh, suudame me jõuda nii kaugele, et komisjon ja nõukogu arvestaksid meie nõuetega, viiksid sisse ka miinimumsissetuleku ning äh, seeläbi äh, ka arendaksid tõhusaid tööhõivepoliitikat. ma usun, et tõesti käes on otsustav hetk. meie raportööridena, parlamendi liikmetena peame Eh, seda rolli eh, kandma, meil on kaasotsustaja roll, me peame eh, sellest rollist kinni pidama ning seega tahaksingi pöörduda kõikide komisjoni liikmete poole. see on väga oluline dokument meie mandatuuri ajal ja minu sooviks on, et tõepoolest selle alusel komisjon töötaks välja oma direktiivi sellepärast et ega vaesust ei saa ju vähendada lihtsalt sellest rääkidest. me näeme, et me oleme seda palju teinud, aga mingeid tulemusi ei ole peale selle, et vaeste hulk Euroopas on tõusnud. meil on üle meil on miljoneid vaeseid Euroopas ja me peame midagi enamat tegema, me peame selle, võtma konkreetseid samme selleks, et me saaksime toetada neid Euroopa kodanikke, kellele, kes äh, tõesti ootavad meie poolt äh, selgeid meetmeid. Thank you, I give the floor to the one of the shadows starting with aitäh, annan sõna ühele variraportöörile, härra Vah, äh, teil on sõna. suur tänu teile, esinaine kõigepealt tahaksin öelda suur aitäh äh, Laura Keale tehtud töö eest. ma arvan, et äh, nende kompromissettepanekutega põhjenduspunktide teemal on ta teinud äh, tegelikult väga suure osa tööst juba ära. kui me vaatame aasta kaks tuhat kakskümmend strateegiale otsa, siis on selge, et me oleme jäänud ikkagi vaesusega võitlemise eesmärkide saavutamisel väga palju toppama ja meil on vaja kindlasti leida viise, kuidas äh, vaesusest inimesed välja aidata. Eurostati vaesuse definitsiooni väga sageli kritiseeritakse, nii nagu meie muudatusettepanekutes ka toodud, sest tegelikult ainukene definitsioon, mis meil on Euroopa tasandil olemas, ongi just OECD oma. samuti on meie Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend äh, eesmärgid äh, jäänud maha Eh, sellest definitsioonist. loomulikult töökohtade loomine on ainukene ja parim võimalus, kuidas töötusevastase ja vaesusevastase võitlusega edasi minna. aga ma arvan, et miinimumsissetulek eh, on kindlasti üks lisavõimalus. ja eriti, kui me mõtleme selle peale, et eh, töötuse arvud on endiselt väga murettekitavad. miinimumsissetulek tuleb loomulikult ka arvesse, kui me räägime siin miinimum äh, või sotsiaalsest kaasatusest või siis äh, ka tööprogrammide või lisakoolituse võimaluse pakkumise läbi. mõningad räägivad, et põhiõiguseks on miinimumsissetulek, teised tahavad aga, et äh, liikmesriigid otsustaksid ise nende asjade üle, siin tuleb meil äh, arutlusele veel aega pühendada. Ähm, enamik riike Äh, rõhutab seda, et vajalik on miinimumsissetuleku tagamine ja reeglistik, aga need reeglistikud erinevad väga oluliselt liikmesriigiti. tähtis on meil mõelda selle peale, kuidas on võimalik äh, neid süsteeme parandada. minu arust on just e- Euroopa poolaasta see, kuidas neid probleeme lahendada, sellepärast on väga hea meel, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta majanduskasvu äh, raporti ning märtsis vastu võetud ähm, EBSCO raportit, äh, mis puudutab äh, tööturgu. selles osas on nõukogu järeldused olnud üksmeelsed. oluline on töökohtade kaitse ning ka see, et töö eest tuleb äh, piisavat raha teenida. ja see piisav sissetuleku abi või siis kõrge kvaliteetsed teenused tuleb siia pakkuda ja ma arvan, et Laura Agea okay, rõhutas õigesti seda, et me peame oma raportis seda kõike veel toetama. mitte, et tegemist on ja jääb olema raportiga, mis on algatusraport ja mis on täiesti mitte midagi ütlev ja mida keegi ka tähele ei pane. ka äh, hinnatud ja heade praktikate ja tavade omavaheline ja-, jagamine, vahetus on väga tähtis, aga ka ühtsed kriteeriumid, kellel on ligipääs, kuivõrd suur on äh, Äh, rahastamisvõimalused, õigusta-, äh, rahastuse õigustatus ja nii edasi, ma arvan, et liikmesriigid peavad siin ühtsete äh, eesmärkides seisma. ja üks küsimus, mis meid kõiki veel siin kummitab, on ühtne Euroopa määrustik ning see tekitab lisaküsimusi omalt poolt. kuidas selline määrus võiks välja näha, direktiiv, millised indikaatorid on seal välja toodud ja millistel kriteeriumitel need rajanevad? sest siin on mitmeid aruteluküsimusi veel ja veel. ma arvan, et kokkuvõttes peavad liikmesriigid seisma selle eest, et see miinimumsissetulek on ka tööturumeede ja mitte lihtsalt tühjad sõnad. nii palju minu poolt, suur tänu. Thank you, Mr Bach uh.... aitäh, härra Bach ja annan sõna härra Gutierrez Prieto, teil on sõna. Sí, muchas gracias, presidenta. Creo que... suur aitäh, proua esimees äh, ma ütleks, et me oleme äh, saavutanud äh, edasiminekut. variraportööride koosolek toimub homme. aga mul on tunne, et me jõuame kokkuleppele selle olulise raporti suhtes. esimene põhjus, miks ma seda ütlen, on see, et raportöörid on teinud väga head tööd. Äh, meie tänusõnad on täiesti asjakohaselt ja ma arvan, et enamik äh, var-, raportööre on nõus, me vajame uut sotsiaalkaitsesüsteemi äh, alg-, algne või, või põhiline sotsiaalkaitse tööpuu-, töötustoetus ja muu, sellest ei piisa. meil on vaja uut süsteemi, uut režiimi. sest digitaliseerimise suurendamine, teised ohud sotsiaalse tõrjutuse ja öö, puhul on täi-, nurga taga hiilimas ja meil on vaja teha rohkem inimeste jaoks et anda neile teine võimalus, küsimus ei ole mitte ainult miinimumpalgast. meil on vaja vaadata üles äh, kõlblikkuskriteeriumid sissetuleku toetuseks ja me ei tohi luua takistusi inimese mineviku pärast, aga mingisugused kõlblikkuskriteeriumid meil peavad olema. Äh, loomulikult on see paras tasakaalutrikk. see on omaalgatuslik arvamus, mitte seadusandlik, aga ma arvan, et me saame hakata ideid välja töötama ja seda komisjonile esitama. kui me üle reguleerime, kui meil on liiga ranged ähm, kõlblikkuskriteeriumid, siis muutuvad need takistuseks. aga kui piisavalt rangeid kõlblikkuskriteeriume ei ole, siis te sisuliselt kehtestate uue miinimumpalga. ja ma arvan, et enamik komisjoni liikmed sellega nõus ei oleks. nii et asi on jälle selle õige tasakaalu leidmises. oluline on silmas pidada seda, et kui keegi täidab kriteeriume miinimumsissetuleku äh, jaoks, siis peaks toimuma mingisugune kontroll, kas nad äh, aja jooksul ka edaspidi neid kriteeriume täivad, ehk siis selle perioodiline ülevaatamine. Äh, tõrjutuse ohus inimesed eriti kellel on äh, ülalpeetavaid, kes äh, vaatavad laste järele, kõike seda tuleb arvesse võtta. aga kui inimesed suudavad ikkagi ots otsaga kokku tulla, kui nende olukord muutub, siis nad ei peaks äh, kvalifitseeruma abi saamisele, see, me peame keskenduma inimestele, kes seda tegelikult vajavad me peame vaatama seda, mida Euroopa Liit saab üldisemalt teha, minu arvates praegu käib laiem diskussioon ja loomulikult sellega me siin äh, raportis tegeleda ei saa, aga me peaksime sellele viitama. see on soovitus liikmesmaadele, et kui liikmesmaa tunneb, et peaks olema kohustus, liikmesmaade poolne kohustus taoline poliitika sisse viia sest see on osa laiemast Euroopa sotsiaalpoliitikast, see on üks lähenemine, teised võivad öelda, et me peaksime vähemalt pakkuma toetust ühenduse eelarvest taolise sissetulekupoliitika kohta. minu arvates ei piisa sellest, et me anname soovitusi liikmesmaadele, minu arvamus on selline, et Euroopa Liit vajab sotsiaalset ühtsust, tal peab olema sotsiaalne dimensioon ja Euroopa Komisjon ütleb, milliseid ähm, makromajanduslikke tingimusi tuleb täita, hea küll, aga kui nad tahavad saavutada Euroopa Liidu kodanike usaldust, siis nad peavad defineerima ka need kriteeriumid, mida tuleb teha liikmesmaadel sotsiaalses valdkonnas. milline on Euroopa Liidu sotsiaalne mudel, me peame selle kuidagi defineerima. meil peab olema korrektne pensionisüsteem, riigipensionid. miks siis võtta paber ette ja panna kirja, selline on meie sotsiaalne kontseptsioon. Selli-, seda tähendab piisav sotsiaalne kaitse. see tähendab, see tähendab seda, et me võitleme sotsiaalse tõrjutusega. kui meil see definitsioon on olemas minimaalse sotsiaalkaitse kohta, siis Euroopa Sotsiaalfond, äh, ühenduse eelarve peaks sellesse panustama. sotsialistide fraktsioon ideaal oleks see, et oleks miinimum sissetulekupoliitika kogu Euroopa Liidus, aga me saame aru, et seda tuleb alles arutada, seda diskussiooni lõpule viia ei saa selles kontekstis äh,. aga mul oli võimalus siin vähemalt neid ideid teiega siin jagada. suur aitäh ja nüüd annan sõna härra Keerikile. suur tänu, esinaine. ma tahaksin tänada Laura Kead tehtud töö eest mis on äh, üsna kõikehõlmav ja seda peab äh, ka niimoodi nägema. ma arvan, et kui me räägime erinevatest liikmesriikidest ja parimatest praktikatest, kui me need kokku paneme omavahel, siis äh, saavutame hea tulemuse. see kõlab kõik väga hästi, meie siin Euroopas võitleme selle eest, et oleks sotsiaalne õiglus, et inimesed saavad tehtud töö eest väärilist palka aga me ei tohi unustada, mille eest me oleme siin vastutavad ja kuigi mul on kahju eh, nende kolleegide pärast Saksamaal, kes suures koalitsioonis peavad tööd tegema ja peavad mõtlema, kuidas eh, enam, enamust saavutada, kui teie tahate eh, õiglasi palku saada, siis te peate töötama oma koduriigi liikmesriikides ja valitsustes ja mitte siin Euroopa tar-, parlamendis. liikmesriikide pädevuses on oma miinimumpalgad paika seada ning äh, kui me vaatame meie eh, liikmesriike, siis peame vaatama eelkõige, kuidas, eh, vaatama, kuidas eh, nendes õigluse eest võideldakse ja see saavutatakse. Saksamaal näiteks minu koduriigis on meil olemas instrumendid, mis kaasavad liikmes, kaasavad kõiki kodanike gruppe ja kuigi eesmärk on kokkuvõttes saavutada tasakaal, aga reaalne praktika on selline, et inimesed muutuvad veelgi vaesemaks, see puhub aga tuult tiibadesse paremäärmuslastele ning äh, inimesi on võimalik lollitada ideoloogiliste lähenemistega, mis ei paku tegelikult kokkuvõttes mingisuguseid lahendusi. nii et ma arvan, et me ei pea meie kojas siin mingisuguseid näilisi debatte pidama äh, küsimustes, mis tegelikult otsustatakse ära liikmesriikide tasandil. ja seda peaks ja tuleks teha nii et kokkuvõttes paremad praktikad tulevad liikmesriikidest, äh, paneme need kokku ja siis Euroopa Liidu äh, parlamendi ja komisjoniga tuleb teha koostööd selleks, et äh, liikmesriikide asjad saaksid rakendatud nii et loomulikult tuleb muuta asju seal, kus pädevusküsimus on, ehk liikmesriikides. miinimumsissetulek on muidugi hea mõte, aga enne, kui me saame rääkida üldse äh, sissetulekust ja hakkame defineerima seda, peaksime analüüsima, millised äh, kodanike äh, ja ühiskonnagrupid üldse on sellest puudutatud, ideoloogiline ühiskonna nägemus inimesi, inimestele kuidagi ei, abiks ei ole, vaid saavutab uued sõltuvused, nii nagu me praegu äh, õpitud abitust õpetame inimestele Saksamaal. see ei ole mingisugune pika mm, alusega eh, lahendus, mis kõikidele ühiskonnarühmadele sobiks, vaid tegelikult, äh, nagu öeldud, äh, saavutame me ainult uued sõltuvused selle läbi, aitäh. Thank you, Mr Gerike, then I will give the floor to Mr Calvi Chambon, the floor is yours. Muchas gracias de nuevo, señora presidenta eh.... aitäh suur tänu! minupoolsed tänusõnad lähevad härra Heemile mitte ainult tänu sellele tööle, mis ta on teinud, aga ka tema julguse eest ja ta päris kindlasti on meile eeskujuks öö, äh, oma julgusega, sõltumata sellest, millised võivad olla meie ideoloogilised öö, äh, arusaamad. see on hädavajalik, oluline küsimus valdkonnas Äh, kus tegutseda on raske ja kus oleks lihtne äh, kaotada julgust, et oma vastutust kanda. paljud küsimused, millest äh, kolleegid siin rääkisid, on valdkonnad, kus me saame jõuda kokkuleppele. aga ma tahan rääkida sellest, mis saavad olla meie juhtpõhimõtted, kui me esitame oma muudatusettepanekuid, milline on meie visioon? kuidas meie näeme miinimumsissetulekut vahendina öö, ähm, võidelda vaesuse vastu ja samal ajal toon välja need, mis meie arvates on põhilised äh, vaidlusküsimused. meie arvates on täiesti vastuvõetamatu, et maailma rikkad osad nagu näiteks Euroopa. Äh, meil on siin suured vaesuse nii-öelda taskud või alad. see on vastuolus moraali ja terve mõistusega. me oleme püüdnud seda vältida. ja meie par-, Euroopas ja siin parlamendis peame pingutama selleks, et leida lahendust. esimene küsimus, kas miinimumsissetulek on tõhus vahend. debatt on toimunud akadeemilisel tasandil. paljud usuvad, et see on halvasti kulutatud raha, sest vaesusega ei saa äh, võidelda, kui sa lihtsalt sinna raha sisse kallad. Neile tundub, et need äh, rahad võiks paremini kulutatud saada mujal, selleks et võidelda ebavõrdsusega ja vaesusega. moraalne kohustus aga ütleb, et hästi projekteeritud miinimumsissetuleku poliitika võitleb öö, sügava vaesusega, sellega, mis tuleb kiiresti likvideerida ja ma arvan, et siin parlamendis on täiesti õige, et me saadame sõnumi, et miinimumsissetulek või kuidas iganes te seda nimetate, miinimumpalk, miinimumsissetulek, miinimumtasu. see aitab äh, võidelda sügava vaesusega. me ei räägi siin mitteaktiivsetest või aktiivsetest töötajatest, üliõpilastest ja samuti pensionäridest me peame kaaluma seda me peame kaaluma siin erinevaid poliitikaid ja nende mõju, kuidas võidelda sügava vaesusega. see on väga ambitsioonikas valdkond, on inimesi, kes vaesuse all kannatavad ja siin on võimaluste võrdsus asi, mida me samuti peaksime kaaluma. nii et ma olen nõus siin tõstatatud küsimustega, probleemidega, mida meie kolleegid on välja toonud, äh, probleemidega, millega siin tegemist on, me peame aru saama, et siin on terve hulk vahendeid, kuidas äh, võidelda vaesusega, miinimumsissetulek on selleks, nendest vaid üks. teiseks raha andmine annab teatud öö, ostuvõime, annab ka teatud väärikuse, sest see annab inimesele autonoomia, ta võib ise otsustada, kuidas nad tahavad oma raha kulutada. see on asi, mis annab inimesele väärikust. nüüd, kui me räägime pensionitest, meie näeme seda et see on pea, piiratud äh, aja jooksul toimuv toetus, niikaua kui see olukord äh, kestab. Loom-, looduslikel põhjustel on need ajutised ja need peavad ka käima äh, käsikäes sellega, et need inimesed läheksid tööle tagasi. see on asi, mida meie peame väga oluliseks. teine element siin ja see on koht, kus me näeme, et on kõige suuremad raskused. meie usume, et vaesuse definitsioon, see on keeruline. seda tuleb vaadelda indiviidi elu laiemas kontekstis ja seetõttu on seda peaaegu võimatu kvantifitseerida, kuidagi mõõta. kogu neljasaja viiekümne miljoni kodaniku puhul um, on olnud erinevaid tõlgi-, tõlgendusi, neid on päris palju olnud, mida me oleme kuulnud Eurostatilt. Nemad kasutavad konkreetseid protsente, äh, me oleme kuulnud numbrit kuuskümmend protsenti. ja see teeb kogu sellest asjast matemaatilise arvutuse. kui te peate olema alla kuuekümne protsendi, siis see juba tähendab, et vaesus saab alati olema, sest alati on inimesi, kes on alla kuuekümne protsendi, nii et see ei ole tegelikult väga mõistlik. ja nagu komisjon ütles, see asi läheb ülevaatamisele. nii et see on võimalus, kuidas vaadelda, kuidas sissetulekud jagunevad, aga mitte tegelikult vaadata, vaadelda vaesust või mõõta vaesust me peame vaatama vaesust absoluutsetes äh, absoluutses mõttes, mitte suhteliselt. me räägime öö, äh, leibkondadest, äh, kellel lihtsalt ei ole piisavalt, kui me räägime näiteks äh, referentssissetulekust või sellest, kus öö, summa määrab ära, kas ma saan osta endale põhilisi toiduaineid, kas ma saan lapsi kooli saata see sõltub tegelikult riiklikust tasandist. me ei saa siin välja tulla mingisuguse suu-, äh, numbriga, mis pärast siis kusagil äh, pealkirjades oleks. igasugune kvantifitseerimine Euroopa tasandil, ükskõik mis, mida tehakse äh, Euroopa tasandil, langeb sellesse lõksu. me peame tegema kahte asja. ühest küljest me peame säilitama selle õiguse ja me räägime siin sissetulekust, ma rääkisin palkadest. me peame tunnustama põhimõtet, et jõukas ühiskonnas selle visiooniga, mis meil on, väärikus, inimväärikus on oluline ja konkreetsed asjad, kui te selle põhimõtte olete korra paika saanud, kuidas need poliitikad tegelikult töötavad, kuidas neid praktikas ellu viiakse, selle võib kõik jätta liikmesmaade otsustada. kui me kavatseme Euroopas nii detailselt asjaga tegeleda, siis ma arvan, et me ei ole väga edukad. Benchmarking, jah, võib olla edukas, aga see peab arvesse võtma iga riigi spetsiifilist olukorda, te ei saa isoleerida olukorda ja ütelda, see töötab paremini siin kui seal, kui te ei vaata tööstust, ähm, maapoliitikat ja muud taolist, kõiki muid olukordi, mis, tingimusi, mis siin kaasa tulevad. minu meelest on siin kohustuslikkuse põhimõte oluline, Euroopa tasandil siis üle-euroopaline visioon, et on piisavalt. kui me räägime siin referentspalgast või mingisugusest äh, numbrist või, või äh, vahemikust, me peame rääkima Euroopa tasandil sellest, et see on piisavalt. ja ma ei ole kindel, et me vajame direktiivi siin. ma arvan, et see õigus tuleb kuidagi Euroopa tasandil paika saada ja see peaks likvideerima sügava või väga suure puuduse. Äh, ma rääkisin Enrikega siin. ja võib-olla mitte just nimelt Alde nimel, aga mida ma öelda tahan, on see. meie võime aidata finantstoega. ei saa öelda et teil on õigus sellele ja sellele ja siis toetate seda finantsidega, ma arvan, et see peab olema seotud finantseerimise teemaga. ei, võib-olla, et mitte iga riik igal ajal on suuteline tagama seda miinimumsissetulekut. ilmselgelt see on olukord, mis võib esile kerkida, nii et siin peab olema teatud seos. teine asi on see, et riigid võivad kannatada Neil võib olla keerulist olukorda, võivad olla keskkonnakatastroofid, ehm, looduskatastroofid, ehm, eelarvel on mingisugused muud piirangud. ehk me räägime siin solidaarsusest, kas me räägime Euroopa Sotsiaalfondist, mingisugusest uuest fondist, Eurotsoonis me räägime siin sellest, et meil on ühised eurofondid, kaitsefondid ja me euro, loome Euroopat Euroopa kodanike jaoks. ja me peame saatma sõnumi, et me oleme enamad kui turg. nii et ma arvan, et me peame vaatama seda, see on minu isiklik arvamus, nagu ma ütlesin. ja kui minu fraktsioon ei ole selle seisukohaga nõus, siis loomulikult ma astun, astun ähm, ühesõnaga, ma astun tagasi koos selle arvamusega, aga minu arvates meil on moraalne kohustus tagada seda, et me äh, saame vaesuse seljatatud. me peame panema liikmesmaid vaatama, mis nende võimalused on ja loomulikult riigiti need on erinevad, sõltuvad sellest, millises kontekstis nad parajasti on. aga kolmandaks me peame tagama selle, et mi see minimaalne tase, mida me saavutada tahame, seda on võimalik saavutada ja see annab võimaluse vajalikuks toetuseks. aga see mõte, et me paneme, kehtestame mingisuguse numbri Euroopa tasandil, see lihtsalt ei ole äh, realis-, realiseeritav ja see tähendab, et selle lükatakse tagasi kogu Euroopas. mina ei tea, kuidas näiteks likvideerida vaesust Rumeenias see on teine kontekst, nemad teavad, mida teha. Nemad teavad, millised nende vajadused on. mina ei saa teile öelda, et vaadake, teie vaesus, see on kuuskümmend protsenti sellest numbrist ja kui see ei muutu, siis, siis on vaesuse tase jätkuvalt talumatu. ma ei usu, et me saaksime niisugust asja teha, me ei saa seda siit teha nii et ma paluksin Laural ja kolleegidel selle peale mõelda ja ma arvan, et meil on pikk läbirääkimiste tee ees. suur aitäh! ma ei näe kuuest kedagi siin, et äh, proua Tanuga. Kreeka, jaa, palun. Ora, bom dia. Peço desculpa que estou, estou na, numa outra comida. tere hommikust, ma väga vabandan kõigepealt olin teisel äh, komitee koosolekul, asendan Joa Pimento Lopesit. tal on kirjalik äh, sõnavõtt äh, selle raporti kohta ja ma saadan selle teile laiali, annan selle kokkuvõtte siin kohapeal. ja see sisaldab seda, mida me kõik teame. viimaste aastate jooksul on tänu kasinuspoliitikatele, mis on piiranud liikmesmaade võimet tegutseda sotsiaal äh, vallas, täita oma sotsiaalset kohustust, anda abi. kasinuspoliitika tähendab seda, et ei ole toimunud piisavaid investeeringuid ja kõik vaesusindikaatorid on halvenenud, ebavõrdsus on halvenenud äh, majanduslikus ja sotsiaalses mõttes. nüüd see on olulise, see arutelu on olulisem kui kunagi varem, me ei saa jääda passiivseks, kui me seisime silmitsi taolise fenomeniga, kui ma vaatan ettepanekuid, kuidas muuta seda raportit, siis kui muudatusettepanekud, mis äh, on selles suunas, et meil on kollektiivne sotsiaalne vastu, äh, vastus vaesusega võitlemisele, küsimus ei ole vaid indiviidides ühe inimese võimekusest. küsimus on selles, et meil oleks riigi poliitika, tööhõive, sotsiaalse toetuse kohta, millesse kuulub terve hulk koordineeritud meetmeid, mis tagavad selle, et peetakse kinni eh, mitmetest õigustest. kui nendest õigustest peetakse kinni, ei lange inimesed vaesuslõksu ja sõltuvuslõksu. kaasav vaesusevaba ühiskonnana nõuab äh, loodud äh, jõukuse ümberjaotamist, äh, meil on vaja sotsiaalse õigust, kollektiivlepingute läbirääkimisi, üldist tervishoidu ja sotsiaalkindlust, äh, kindlustust, hari-, tasuta haridust, kvaliteetseid teenist-, teenuseid selleks, et soodut-, soodustada ja edendada arengut. meil on vaja äh, riiklikke miinimumsissetulu tulekusüsteeme, äh, nii et kõik, kes täidavad neid konkreetseid äh, kõlb- äh,, kõlblikkuskriteeriumeid äh,, suudavad elada väärikal moel, meil ei tohi olla mingisugust diskrimineerimist ei soo ega klassi põhjal, ei päritolu põhjal ega muidu me vajame tagada ka seda, peame tagama ka seda, et me aitame inimesi ülemineku ajal, et nad saaksid tagasi tulla aktiivsesse ellu tõrjutusest. kuuskümmend protsenti tavalisest sissetulekust on vaesuse piir. kui me vaatame miinimumsissetulekupoliitikaid, ükskõik millises liikmesmaas, see peaks olema referentsväärtus kuuskümmend protsenti keskmisest palgast sellisel puhul me tagame, et äh, igakuine sissetulek ületab vaesuse taset. lõpuks me peame tagama selle, et äh, vaesusega võitlemise pingutused annavad pikaajalisi eeliseid, selle äh, kasu ühiskonnale, see ei ole koormus, see ei ole kulu pikas perspektiivis, see on pikas perspektiivis investeering, see annab paremat sotsiaalset ühtsust ja ähm, tervislikkust, aitäh! aitäh! roheliste variraportöör proua Tanaka. aitäh! loomulikult ka mina imetlen Laura Ageshi äh, julgust selle teemaga tegeleda, võttes arvesse seda debatti, mis meil täna toimunud on. ja ma tahaksin samuti mõtiskleda selle üle, mida me kuulsime äh, liberaalidelt kes esindab liberaalide seisukohta ja see on peamine asi, äh, kus suunas Euroopa Liit tõenäoliselt liigub. mitte olla sotsiaalne liit, nii nagu see on aluslepingusse sisse kirjutatud, vaid lubada asjadel toimuda Äh, lubada toimuda konkurentsil, kõik kõigi vastu, sotsiaalne tuge, sotsiaalkindlus, aga seda öeldes me ei arva ma, et see miinimumsissetuleku poliitika võitleks ainult vaesusega, nagu teile on öeldud. see võitleb palju enamaga kui äh, vaesus konkreetses perekonnas või konkreetses liikmesmaa, Euroopa Liidus on meil praegu väga suuri er,, suured erinevused vaesete ja rikaste vahel, ühes liikmesmaas ja nende vahel, äh, samuti liikmesmaade vahel, ühes või teises liikmesmaas kahekümne kaheksast. ja seda peale viimast laienemist ja peale viimast kolmteist aastat kolmeteist aastat, kus toimus kümme suurem laienemine, kaks tuhat neli. Need erinevused muudkui kasvavad erinevate regioonide vahel, rikaste ja vaeste vahel. me näeme, kuidas äh, toimub suur inimeste voog vaestest äh, riikidest rikastesse riikidesse. minu riik Läti on kaotanud kolmandiku oma rahvusest meid oli kolm miljonit, nüüd on kaks miljonit ma ei tea, millised on numbrid. Rumeenias me kindlasti leiame selle üles, aga ma olen kindel, et see number on suur. ma tean, et numbrid äh, Leedus ja Poolas on samuti väga-väga suured. see on, selline on olukord ja samal ajal geenindeks äh, rikaste ja vaeste vahel suhe rikaste ja vaeste vahel minu enda riigis, Rumeenias, Poolas on samuti väga-väga suur ja see kasvab. see on poliitika probleem, see ei ole ideoloogia probleem, see on poliitika probleem. ja siin me peame selle probleemi ära lahendama. meie seisukoht on selline, et meil me peame defineerima ühised põhimõtted ühised definitsioonid, sõnumid selleks, et seda ebavõrdsust lahendada. ja selleks, et määrata ära, milline on piisav öö, mitte ainult miinimumsissetulek, aga ka miinimumpalk. ja aga miinimumsissetulek, millest me nüüd räägime, me peame need asjad ära defineerima. ja see on meie muudatusettepaneku sisu kuuenda öö, paragrahvi suhtes. kahjuks seda nii täpselt ei defineeritud meie esialgses ettepanekus, et me peame selle väga rangelt ähm, väga täpselt ära defineerima. teine murepunkt meile ja meie muudatusettepaneku sisu on see, kellele see suunatud on. ja selle, selleks ei ole mitte ainult kodanikud, põhjenduspunktis E, kui me räägime inimsissetuleku süsteemidest kodanike jaoks, me unustame ära teised öö, ähm, liikmesmaade elanikud. meie puhul Lätis on meil kolmteist protsenti elanikkonnast, kes on mõne teise riigi kodanikud, mittekodanikud Neid defineeritakse eh, seadustes eh, nii, et nendele on kodanikega võrdsed sotsiaalsed õigused. me ei tohi unustada neid inimesi, selline on olukord ka Eestis. ja meil on ka kolmandate riikide kodanikud, kes elavad alaliselt Euroopa Liidu riikides kellel on samuti oma sotsiaalsed õigused. nii et me peame seda definitsiooni muutma, me peame rääkima residentidest, inimestest, elanikest. homme esimese äh, arvamuste vahetuse ajal me leiame siin õige sõna. sellest hoolimata kahe tuhande kümnenda aasta resolutsioon Äh, Euroopa Parlamendi poolt, mis ütleb et, et kuuskümmend protsenti keskmisest äh, sissetulekust, seda tuleb arvesse võtta. ja meie arvamuse kohaselt me peame sellest rääkima ning mitte seda unustama, kui me esitame uue teksti. aitäh! Thank you! aitäh! nüüd härra Martin, palun suur aitäh! vabandan, et äh, doktor Melani siin ei ole, tema on ühes teises komisjonis kinni. ja kas soovite midagi tema nimel äh, lisada? ei, aitäh. hästi, sellisel juhul kolleegid, äh, kes on sõna palunud. proua Ribeiro, palun. Eh, suur aitäh tahaksin kõigepealt ütelda kolleegidele, et olen äh, põhikooli õpetaja ja olen tähele pannud, et paljude õpilaste jaoks on miinimum äh, sissetulek oluline. olen veendunud, et kõik pered vajavad miinimumsissetulekut, mis tagaksid neile ka teatud sotsiaalse väärikuse, eriti kui tegemist on lastega ja ka puuetega inimestega või siis eakamate kodanikega. kuid see ei tähenda seda, et meil ei peaks olema mehhanisme, mis tagaksid sotsiaalse kaasatuse. mõningates riikides see nii ei ole, meil on vaja lihtsalt rahastamist aga seeläbi ei suudeta ilmtingimata tagada seda, et pered, kes saavad seda toetust, et sellel oleks ka mingisugune positiivne tulemus, on ja kui ma muid mehhanisme nagu koolitus, ümbersuunamine professionaalsel teel ja nii edasi kui me ei suuda selliseid mehhanisme luua, siis sellisel juhul me ainult loome sotsiaalse sõltuvuse ja vaesuse tase jääb alles. meil on vaja lisaks miinimumsissetulekule ka sotsiaalse integreerimise mehhanisme seega ei piisa sellest, et me asjadele uued nimed paneme, nagu Portugalis tehti, vaid ei, meil on vaja toimivaid mehhanisme inimeste jaoks, kes on raskustes. vastasel juhul loome ainult bürokraatiat juurde. suur aitäh, proua Ribeiro. härra Frontulis, palun. suur aitäh. olen täiesti nõus kolleeg Geaga tahaksin avaldada talle tunnustust selle raporti algatuse puhul. me peaksime vaatama, milline on vaesuse tase erinevates liikmesriikides. miinimumsissetuleku eesmärgiks on ju välja juurida vaesus, nälg. aga vaesuse tase on erinev Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, Itaalias. meil on muidugi ühisraha aga sellest hoolimata kodanikud ei saa sama summa eest osta samu tooteid erinevates liikmesriikides. on sadu tuhandeid, miljoneid inimesi, kes elavad vaesuse alampiirist allpool ning see ongi see aspekt, millele me peaksime keskenduma iga riigi puhul eraldi. me peame vaatama, milline see miinimumsissetulek peaks olema meie eesmärgi, sissetuleku eesmärgiks on see, et inimesed nälga ei sureks, aga peaksime vaatama ka, mis viib inimesed vaesuseni. me leiame, et see on äh, ka Euroopa Liidu täiesti iganenud poliitika ja ka väga kõrge töötuse tase. räägiksin oma koduriigist Kreekast, kus meil on väga kõrged maksud. ja sotsiaalseid abisüsteeme ei ole, on inimesed, kellel ei olegi sissetulekuid, ka neid maksustatakse seetõttu, et neil on sõiduk või maja või seetõttu, et nad on abielus. nii et isegi nullsissetulekuga inimesed peavad maksma makse ligi kaksteist tuhat eurot vastavalt sellele, mida nad omavad. läbi maksustamise valitsus aga saab vahendeid, mis võimaldavad tal oma võlga tasuda aga tegelikult äh, olukorra lahendamiseni saab jõuda ainult läbi teistsuguste poliitikatega, poliitikatega. ma usun, et raport on hea ja ma ei usu aga kahjuks, et Euroopa Liit suudaks praegu õigesti reageerida. aitäh, kas on veel kolleege, kes sooviksid sõna uh,? komisjon, kas te soovite sõna võtta? On the margin of this report? uh,? No, no comment from the ei, ei ole kommentaare, aitäh. Thank you. aitäh. hästi, sellisel juhul proua Adžeja, palun, raportöör. Grazie per. suur aitäh nende kommentaaride eest. ja aitäh ka toetuse eest eh, mida olete avaldanud muudatusettepanekutes. ma leian, et tegemist on hea alusega. ma tahaksin teid tänada selle eest, kui ütlete, et ma olen olnud julgem ma ei tea, kas tegemist on nüüd enesetapliku äh, äh, julgusega või hindade tõestumine pihta hakkamist, aga ma usun, et julgust on vaja, meil on vaja kindlameelsust. ja eesmärgiks on see, et me suudaksime jõuda konkreetsete meetmeteni. Äh, kolleeg Eerik, ei, vaesus ei sõltu liikmesriikidest Ehm, vaid see on Euroopa probleem, sada kakskümmend miljonit elab vaesuses Euroopas ja ma mõistan teie mõttekäiku, aga me räägime ühisest probleemist. kõikide ülejäänud küsimuste osas oleme killustatud, aga vähemalt siin me peaksime üritama leida ühtset ja tõhusat lahendust. ma usun, et siin ei saa teha vahet ei rahvustega, keeltega, muude aluste põhjal, ei äh, usu ega südametunniste põhjal. me räägime üldsetest äh, äh, kodanikest, kellel on üks ühtne iseloomujoon ehk nad on siis vaesed, meil on vaja ühtset vastust sellele probleemile ja ma usun, et Euroopa Liit mitte ainult ei saa, vaid peab võtma olulisi samme šampooni märkused. jah, meie seisukohtades on palju ühist. tõepoolest, keeruline on välja arvutada miinimum äh, sissetulekut, alustagem aga ühistest punktidest tööd, äh, üritame jõuda äh, kokkuvõtteni ja selle põhjal lahenduseni, aga ma usun, et tõstatasite tõesti olulise äh, probleemi. Äh, sügav vaesus meil on puudu andmetest selle kohta ja ma arvan, et äh, sellise vahe tegemine on väga oluline. ma tahaksin samuti tänada kolleeg Pietrot nende küsimuste eest, mis ta tõstatas nõustun temaga täielikult, jah, ja tunnen ka head meelt selle üle, Eh, mis kolleeg Paak ütles, samuti kolleeg Ribeiro, sellepärast et eh, teie sõnavõtud näitavad, et see Euroopa, eh, mis tihtilugu on väga erinevatel seisukohtadel, vähemalt siin, üritab jõuda ühtset, ühtset seisukohta. aitäh ka kolleeg Tsanokale, meie seisukohad on ka pigem sarnased, seega loodan, et saate toetada mind ka äh, nende parameetrite osas, mille alusel me saaksime välja arvutada, mis peaks olema miinimumsissetulek. minu ja ka teie koduriigis oleme me näinud äh, väga palju rännet, ühest küljest muidugi võtame vastu väga palju äh, rändajaid, kuid teisalt me näeme, et ka paljud noored lahkuvad meie koduriikidest. palju, sada kümme tuhat noort on lahkunud minu koduriigist ja ma muidugi tunnen kõige paremini oma koduriigi olukorda, kuid ka Kreeka olukorda, millest rääkis kolleeg Frontulis. väga palju on vaja ära teha, aga Äh, ikkagi me peaksime üritama ühtse seisukohani jõuda. ma, kui lubate, siis kahju küll, et komisjon midagi ei ütelnud. mäletate ju väga hästi, kui tulime kokku esimest korda koos äh, volinike Thyssoniga ja toimus ka kuulamine, tema kuulamine ja siis äh, tema äh, ju ütles, et ta toetab äh, seda meedet ja nüüd oleksin oodanud vähemalt äh, kas või tagasihoidlikku märguannet selle kohta komisjonilt. aga me peame mõistma seda, kuivõrd oluline on ikkagi olla ühtsed siin, see on hädavajalik äh, täna rohkem kui kunagi varem, et me oleksime ühtsed, tugevad ning töötaksime selle nimel, et komisjon jõuaks konkreetsete sammudeni. me võime rääkida põhimõtetest ja sellest, kuidas erinevates fraktsioonides sellega edasi liikuda, aga meil on ühtne lähenemine, ühtne arusaamine eesmärgist, ehk siis sada kakskümmend äh, miljonit vaest äh, eurooplased peavad äh, välja pääsema sellest olukorrast, me peame abistama neid inimesi, lapsi, emasid, perekondi, peame pakkuma neile väärikat elu. see on meie ühtseks aluseks ning me peame selle nimel töötama ja peame töötama koos võrdsetel alustel komisjoniga. me ei tohi unustada siin, et komisjonil on ka väga oluline roll ja me peame selle nimel pingutama, nii et me jõuaks tõesti konkreetse tulemuseni, aitäh! suur aitäh, proua Otseja! ja ma usun, et sellega me siis olemegi hommikupoolse koosolekuga ühele poole saanud, kohtume pärastlõunal kell kolm ja kohtume Iljana Ivanovaga kontrollikojast ja arutame väga huvitavat raportit selle üle, kuivõrd tõhus on olnud äh, Euroopa Liit noorsoo, noorte töötuse vastases võitluses, aitäh!